nimetatud majanduskomisjon on otsustanud alustada institutsioonide vahelise eh, läbirääkimise vastavalt kodukorra artiklile kuuskümmend neli lõige neli eh, on olemas mandaat, mandaat nende eh, läbirääkimiste alustamiseks on kodukorra, meie koduleheküljel olemas ning otsus langetatakse tema täna see prot-, istungi protokolli. kui vastavalt kodukorrale e, ei ole fraktsioonid või teatud arv saadikuid esitanud taotluse läbirääkimiste katkestamise kohta, siis e, võivad läbirääkimised alata. praeguseks ei ole mingisuguseid taotlusi selles kohas esitatud ning kui neid ei esitata, siis majanduskomisjon võib käi-, läbirääkimisi käivitada